E, koleżanki i koledzy kallid kolleegid ma avan uuesti meie täiskogu osaistungjärgu ja järgmine päevakorrapunkt meie päevakorras on aseesimeeste valimine Euroopa Parlamendi aseesimeeste valimine järgmised kandidaadid on esitatud. Roberta Angelilli, Isabel Düron, Mihhail Tomaš Kaminski, Silvana Kohmeriin, Roodi Kratsa Tsagaropulu, Stavros Lambrinidis, Edward Macmillan Scott, Miguel Angel Martinez Martinez Giovanni Pitella, Dagmar Roth-Berend, Libor Rootšek, Paul Schmidt, Alejo Vidal Quadras, Diana Wallis ja Rainer Wieland. Mamy więcej niż 14 kandydatów. meil on rohkem kui neliteist kandidaati aga meil on ette nähtud neliteist asepresidenti. sellepärast asume hääletama ja kõigepealt esimene voor. hääletuste lugejad on samad inimesed, kes ka täna hommikul, nii et palun need kaheksa inimest asuge uuesti valimiskastide juurde. nii et häälte lugejad, palun minge valimiskastide juurde ja teie saate viimastena valida kuna meil on kandidaate rohkem kui kohti, siis vastavalt artikkel viisteist lõikele üks kodukorras on ette nähtud äh, salajane valimine ja loen kohe ka ette see, selle. ehk et kõik saavad ühe hääletussedeli. palun võtke istet Äh, ma loen teile praegu ette väga olulist dokumenti äh, meie kodukorrast ja sellest, mida tuleb teha järgmise kahekümne minuti jooksul. esimene valimisvoor, neliteist asepresidendi kohta ja valitakse need kandidaadid, kes saavad kõige rohkem hääli